nimetamise ja nende nimetuste muutmiste kohta ja need vastavad äh, nimetused ja muutused äh, kuulutatakse ka äh, kehtivaks, kui vastuväiteid ei ole.